mitmed komisjonid on alustanud institutsioonide vahelistesi eh, läbirääkimisi vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa lõige üks ning eh, need eh, läbirääkimiste mandaadid on kättesaadavad täiskogu koduleheküljel ning nende pealkirjad avaldatakse meie istungi protokollis. vastavalt artiklile